Welcome to this uh, joint meeting between the tere pärastlõunat, tere tulemast kohtumisele tööd meie komisjoni liikmete ja volinike vahel. me räägime riigipõhistest soovitustest ning äh, meil on siin asepresident äh, Dombrovskis, volinik Tyson, kes kureerib tööhõive küsimusi ja volinik Moskovitši majandus, finants- ja tolliasjade volinik. majandus- ja rahanduskomisjoniga me oleme jaotanud omavahel ära selles kohtumise juhtimise ja alustuseks annaksin sõna kuueks-seitsmeks minutiks asepresident Dombrovskisele, sellepärast et sellisel juhul meil jääb aega veel ka küsimusteks. suur aitäh, proua juhataja, lugupeetud parlamendi saadikud, kõigepealt suur aitäh, et kutsusite mind siia mõttevahetusele Euroopa poolaasta üle ja konkreetsemalt riigipõhiste soovituste teemal. enne riigipõhiste soovituste juurde asumist sooviksin ma rõhutada, et tänane koosolek toimub päev pärast seda, kui avaldati raport Euroopa majandus- rahaliidu kohta ja seetõttu ma sooviksin ka seda raportit mainida, sellepärast et sealgi on Euroopa poolaastat kajastatud. raportis on öö, pragmaatiline, aga ambitsioonikas protsess majandusrahaliidu ülesehitamiseks, sellest on seal juttu. paralleelselt kõik neli liitu süvenevad, et majanduslik, sotsiaalne, fiskaalne ja poliitiline. kõiki neid küsimusi on arutatud süvitsi ja seetõttu ma sooviksin rääkida vaid nendest soovitustest, mida me siin praegu räägime, teel siis täielikku emusse. ja kohe ütlen ka, miks. me peame ühelt poolt tegutsema konkurentsivõimega ja teiselt poolt sotsiaalsete küsimustega selleks, et saavutada konvergents. riski on vaja ka paremini jagada era- ja avaliku sektori vahel, sinna, sellega on seotud mm, kõik need eh, liidu erinevad eh, etapid, mille hulka kuulub ka euro fu-, parem funktsioneerimine. konvergents peab olema sellega seotud ja koormus jagatud kõige suuremaks väljakutseks on tegeleda või kõige prioriteetsemaks väljakutseks on tegeleda nende kõige kiiremate asjadega, sinna alla kuuluvad struktuurireformid, investeeringute edendamine ning fiskaalkohustustest kinnipidame. ehk teiste sõnadega, tegudega Euroopa Liitu funktsioneerimas hoida. ja see on kindlasti küsimus, mille arutamist ma ootan järgmistel nädalatel ja kuudel, aga nüüd tänase teema juurde. aitäh saadikutele, et andsite komisjonile võimaluse tulla siia rääkima Euroopa poolaastast aastal kaks tuhat viisteist ning täpsemalt riigipõhistest soovitustest. see on esimene Ehm, riigipõhiste soovituste komplekt uue komisjoni koosseisu ning uue Euroopa Parlamendi koosseisu ajal. aasta kasvuaruandest oli meil möödunud detsembrist juttu ja sellest lähtuvalt on komisjon pisut ümber kujundanud kogu seda protsessi selleks, et reforme ja stru-, sealhulgas struktuuriforme paremini edasi viia. see kompaktsema lähenemise äh, ähm, idee, kõigepealt see puudutab protsessi ennast ähm,. meil on arutatud majandusliku äh, tasakaalustamatuse küsimusi ning komisjonilt on äh, nüüd tulnud analüüs varem selleks, et võimaldada süvenena, süve, sügavamat dialoogi huvigruppidega ning samuti ka liikmesriikide valitsustega ehk idee oli ka selles, et paremini oleksid kaasatud liikmesriikide parlamendid ning sotsiaalpartnerid. ma olen ise ka käinud siin mitmetes liikmesriikides arutamas komisjoni analüüsi ning arutanud seda valitsuse esindajate, sotsiaalpartnerite ning parlamentidega. Marianne Pieri ja teiste volinikega oleme me sellised poliitilised mõttevahetused pidanud peaaegu kõikides liikmesriikides reageering on olnud valdavas osas ähm, positiivne, kuigi mõningates elementides oli ka erimeelsusi. nüüd selle kompaktsemaks muutmise teine element, suurem fokusseerimine. käesolevad soovitused Ähm, keskenduvad just nimelt kõige tähtsamatele soovitustele, mis nõuavad liikmesriikide väga kiiret tegutsemist. ja juttu on siis äh, makromajanduslikest, äh, kust tasakaalust. Bulgaaria, Horvaatia, Prantsusmaa, Itaalia ja Portugal, need on riigid, kus on suur ähm, tasakaalustamatus, seal on äh, soovitused muutunud inve-, intensiivsemaks ning oodatakse ka kiiremat tegutsemist nendelt riikidelt aasta või pooleteise jooksul. me ei ole ka hakanud tegelema selliste küsimustega, mi-, milles meie arvates asjaga saab hästi hakkama liikmesriigi valitsus. selle kompaktsema või, või äh, kitsendamise tulemusel on kolmandiku võrra soovitusi vähemaks jäänud. aga see ei tähenda, et sellega eeldatakse reformiprotsessi seiskumist, komisjon jätkuvalt äh, jätkab oma tööd kahe, kaks tuhat kakskümmend ähm, strateegia eesmärkide saavutamisel. nüüd käesoleva aasta need soovitused, need tegelevad prioriteetsete küsimustega, mis on seotud aasta kasvuaruandega, sinna alla käivad investeeringute ähm, intensiivistamine või soodustamine, takistuste kõrvaldamine investeeringute teelt, struktuurireformid ähm, ja kõik see, millega oleks võimalik ähm, parandada konkurentsivõimet ning ühelt poolt äh, lüheajaline stabiliseerimine ning teiselt poolt jätkusuutlikkus öm, ähm, on need küsimused, mis, mida püütakse tasakaalu saada. avaliku sektori ar-, rahade, ähm, rahad peaksid olema paremas seisus kasvu motiveerimiseks. sellest räägib täpsemalt ka Marianne. ja meil on olemas ka soovitused euroalale, seal on juttu, et EMU riikide valitsused paremini ähm, nii-öelda investi-, investeeri-, intensiivistaksid jõupingutusi. integreeritud ja järjepidev lähenemine majandusküsimustele on see, millele komisjon on pühendunud, teeb seda Euroopa poolaasta raames, idee on koostöö, ja me oleme loomulikult valmis tegema jätkuvat tihedat koostööd ka teiega. ma väga loodan, et meie see uus lähenemine Euroopa poolaastale ähm, viib vajalike reformideni ning selles, et selles protsessis mängib oma rolli ka Euroopa Parlament. aitäh, härra Dombrovskis ja nüüd proua Tyson, tööhõive volinik, viis või kuus minutit, aitäh, juhataja. lugupeetud juhatajad, lugupeetud saadikud, lugupeetud kolleegid, ma sooviksin nüüd keskenduda nendele sotsiaalsetele ja tööhõive soovitustele, mida komisjon on välja käinud liikmesriikidele, nagu te teate, see on, need on väga tähtsad poolaasta öö, kontsentreerimise öö, osas. üheksa koma seitse protsenti oli töötust äh, aprillis käesoleval aastal, see on kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ähm, kõi-, alates kõige väiksem näitaja. üldiselt töötus on vähenenud, aga sellele vaatamata on väga palju väljakutseid meie ees. kakskümmend kolm koma pool eurooplast, miljonit eurooplast on tööta ja väga suur osa nendest on noored. ja me näeme märkimisväärseid erinevusi liikmesriikide vahel. kui meil õnnestuks nüüd nendele väljakutsetele silma vaadata uue öm, ähm, veendumusega, et midagi on võimalik ära teha, siis äh, sellisel juhul ei tohikski nii-öelda käsi rüppe lasta, vaid tuleks ähm, teha pingutusi, millel oleks püsiv Ähm, mõju ja niimoodi, et keegi kõrvale ei jää. käesoleva sem-, poolaasta tööhõive soovitused on seotud tööturgude reformidega ning ähm, nende inimeste reform, nende inimeste kaasamisega, keda kriis kõige raskemalt on tabanud. noorte garantii äh, kannab esimesi vilju, viissada kakskümmend tuhat noort on lisandunud, kes on kahe, kaks tuhat neliteist märtsi ja kaks tuhat viisteist märtsi vahel tööd leidnud aga, aga kakskümmend protsenti töö ealistest on ikkagi veel tööta ja kuskil kakskümmend miljonit neist on olnud pikaajalised töötud, nii et sellepärast tuleb aktiivselt tegeleda tööturupoliitikaga ning vaja on kindlasti tööturuasutustel teha koostööd sotsiaalkaitseasutustega ning eh, konkreetseid meetmeid tuleb eh, võtta ka selleks, et naised, eh, vanemad inimesed, sisserännanud või sisserännanud taustaga inimesed ehk tõrjutumas seisus olevad inimesed saaksid tööd. võtmetähtsusega reformid tähendavad seda, et on vaja takistada koolist väljalangemist, elukestvat õpet on vaja, vaja on tege-, tegeleda kaitsetumate rühmadega ja nii edasi. palkade osas on tehtud üleskutse, et tuleks arvestada tootlikkuse arenemist niimoodi, et omalt poolt oleksid tasakaalus konkurentsivõime, töökohtade loomine ning nõudlus. sotsiaalsed partnerid on väga otsustava tähtsusega nende tulemuste saavutamisel ja nende tähtsat rolli ka teadvustatakse. liikmesriikide erinevused vaesustrendides on süvenenud. põhjuseks on seal just äh, järjest süvenev vaesus äh, nendes euroriik, euroala riikides, mida kriis kõige tõsisemalt on tabanud sotsiaalset tõrjutust soovitakse vähendada sellega, et kasutatakse liikmesriikides sotsiaalseid turvavõrke ja kasutatakse ka aktiviseerimismeetmeid. Ehm, lapsehoiu ehm, küsimustega tegeletakse ning koolieelsetel asutuste küsimustega, eriti just nende inimeste jaoks, kes kriisi all kannatavad enim ning kindlasti tegeletakse ka roomadega. Ehm, pensionid, seal on võtmesõnadeks olnud piisavus ja jätkusuutlikkus ning pikem tööelu ehk eh, pi-, juurdepääs varasele pensionile jäämisele on piiratud, pensioniea iga soovitakse seostada keskmise eluso-, elueaga ning võrdsustada naiste-meeste pensioniiga ja lõpetuseks tervishoiust. me ei ole veel leidnud siin lahendust, sellepärast et sinna läheb päris palju avaliku sektori rahasid. tervishoiu puhul on tähtis see, et kõikidel oleks juurdepääs kvaliteetsele tervishoiule ja mitte ainult meie ühiskondade rikkamatel inimestel. põhiline sõnum tervishoiuga seoses on öm, ähm, hea hinna kvaliteedi suhe ja ökonoomsust ning lõpetuseks ja lühidalt ütleksin, et aeg on küps struktuurireformide lõpuleviimiseks, mis on Euroopa jaoks põhjapaneva tähtsusega. me peame nüüd edasi vaatama sellest kriisist edasi ja eh, saama inimestele need eh, väga head oskused, mida turul vajatakse ning suurendama oma konkurentsiva-, konkurentsivõimet, aga samal ajal ka tugevdama Euroopa sotsiaalmudelit. meie komisjon usub, et see uuem, uus selline kompaktsem lähenemine, kus me oleme keskendunud äh, pakilisematele küsimustele, selles me oleme oma osa teinud, liikmesriikide rolliks on nüüd see kõik ellu viia. suur tänu, proua Tyson, järgmisena annaksin sõna härra Moskovitšile, kes on majandus- ja finantsasjade eest vastutav volinik, palun. suur tänu, proua esimees, härra president, austatud parlamendiliikmed, kallid kolleegid. selle aasta soovitused äh, võtavad kokku meie peamised prioriteedid, kõigepealt siis majandus- ja sotsiaalsed äh, prioriteedid, mis järgnevad, äh, järgneva aasta, pooleteist aasta jooksul liikmesriikide tähelepanu all peaksid olema üsna palju, on seal äh, keskseid prioriteete, kõigepealt finantssektor, me oleme toonud välja need takistused, mis on praegu investeeringute ees, nii et me tahame kindlasti äh, ärikliimat ja investeeringukliimat parandada. järgmised äh, soovitused puudutavad äh, teenuste ja kaupade turgu, tehtud on väga konkreetsed ettepanekud, kus tasakaalust on olukord väljas nendes liikmesriikides, terve rida ettepanekuid puudutab ka mm, äh, pensionite reformi, kõik liikmesriigid on saanud selles osas ettekirjutusi, kus on vaja äh, teha muudatusi. nüüd, äh, mis puudutab maksuküsimusi, siis Taani, Eesti, Soome, Malta, Holland, Rumeenia, Rootsi, Sloveenia, Slovakkia ei ole saanud soovitusi selle kohta, teistelt on palutud konkreetseid meid võtta, näiteks, näiteks nagu tööjõu maksustamise osas teha maksukoorma vähendavaid meetmeid ja siis äh, ka selles osas, et peaks maksubaasi laiendama. ja lisaks sellele me oleme teinud konkreetseid soovitusi eelarvepoliitika osas kõikide liikmesriikide jaoks, välja arvatud seitse, Rootsi, Luksemburg, Saksamaa, Holland, Slovakkia, miks nemad ei ole saanud äh, soovitusi, sellepärast et nad vastavad stabiilsus- ja kasvupakti sätetele ja seega soovitusi nende jaoks ei ole vaja. Kreeka ja Küpros on täiesti teises äh, kategoorias, sellepärast et nad on siis programmialused riigid. eelarvealased soovituste eesmärgiks on tagada see, et peetaks kinni pakti reeglitest ja et äh, parandada erinevate äh, valitsustasandite vahelisi suhteid eelarve kontekstis, aga ma räägiksin natukene rohkem eelarvepoliitikast üldiselt. eelarve profiil Euroopas on hakanud paranema, enamus liikmesriikidest on saanud oma defitsiidi kontrolli alla, aastal kaks tuhat neliteist oli üldine defitsiit, valitsuste defitsiit alla kolme protsendi SKP-st esimest korda pärast aastat kaks tuhat kaheksa ja euroalas defitsiit on ka vahelnud kahe koma nelja protsendi võrra ja eel, eeldatavasti järgmisel aastal, kaks tuhat viisteist ja siis sellel aastal see trend jätkub. esimest korda on võlasuhe SKP-le hakanud vähenema aastal kaks tuhat neliteist ja see on loomulikult väga oluline. samas me oleme näinud seda, et enamus liikmesriike ei suutnud äh, täita defitsiidile seatud eesmärke aastast kaks tuhat neliteist ja et pool nendest enam-vähem ilmselt äh, ka seekord äh, ei täida stabiilsuse kasvupaketi poolt teatud tingimusi veelgi enam, enamus liikmesriikidest äh, ei suuda täita neid eesmärke ka aastal kaks tuhat kuusteist, äh, üksteist liikmesriike on juba ennetava hooala võetud, kus ilmselt see äh, kõikumine stabiilsuse kasvupakti nõuetest on kõige suurem ja ilmselt need liikmesriigid ei suuda läheneda nendele sätetele. Portugal, äh, kõneleja ütleb Eesti, Horvaatia ja Prantsusmaa. aga oluline on see, et äh, nendes liikmesriikides on äh, intressimäärad väga madalad ja mm, peaks siis võlamäärad vähenema. Ungaris on need arvud natukene teistsugused. samas on liikmesriike, kes peavad äh, ära kasutama eelarvevahendeid selleks, et investeeringuid hoogustada näiteks Saksamaal, aga kõik liikmesriigid peavad siis äh, üritama äh, tagada eelarve tasakaalu, aga nüüd ma räägiksin konkreetselt ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse sammudest. Malta ja Poolandi puhul me tahaksime selle menetluse lõpetada, sellepärast et Maltal on äh, on defitsiit jäänud äh, alla kolme protsendi ja Poola valitsus läbi väga keerukate meetmete ja läbi süsteemse pensionisüsteemi reformi on ka saanud, saavutanud praeguseks alla kolmeprotsendilise eesmärgi, nii et me oleme teinud siis selle ettepaneku, aga samas äh, see, et üheksakümne üheksanda aasta süsteemne pensionireform ümber vaadatakse, ei ole teretulnud samm. Suurbritannia ei ole äh, jõudnud nii kaugele, et me saaksime ülemäärase üle, eelarvepuudega menetluse lõpetada ja seega me oleme seadnud äh, eelarve aastaks kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist uued eesmärgid. Soome kohta veel nii palju, kuue, kolmeteistkümnendal mail esitasime aruande, kus me hindasime siis võla eesmärgi rikkumise ulatust ja defitsiidi kriteeriumi ja leidsime, et äh, need kriteeriumid sellest ei ole kinni peetud, pärast seda on jõudnud meile uut informatsiooni, uus valitsus on esitanud konsolideerivaid meetmeid aastateks kaks tuhat kuusteist kuni kaks tuhat üheksateist, lisaks struktuurireformidele, mis on ette nähtud, ja komisjon ei kavatse esitada lisasamme äh, ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse EDP all ähm, ja eeldame, et siis äh, Äh, valitsuse poliitika äh, ta tagab eesmärkide täitmine. Prantsusmaa kümnendal juunil esitas aruande vastu võetud meetmete osas, komisjon ähm, oma seisukoha üsna varsti avaldab ja äh, ütleksin, et üldiselt vist on asjad võtnud õige suuna, kuigi mõned konkreetsed sammud tuleks veel astuda ja nüüd, mis nüüd puudutab makromajandusliku tasakaalustamatuse menetlust, me oleme läbi, üle vaadanud äh, riiklikud reformikavad, äh, need on suhteliselt detailsed ja ambitsioonikad ja seega me ei ole teinud ettepanekuid lisameetmeteks ühegi riigi jaoks maikuus, sellepärast et loomulikult mõte on ju selles, et me tahame aidata majanduskasvule kaasa, säilitada seda ja toetada praegust äh, majanduse olukorra parandamist, loomulikult mõnedes riikides tuleb astuda lisasamme selleks, et tasakaalustamatusest üle saada, kuid üldiselt need soovitused, kinnitavad äh, meie komisjoni äh, majanduslikku strateegiat, Euroopa peab struktuurireforme kiirendama, peame rõhu alla seadma kindlasti investeeringud, äh, muidugi mõistliku eelarvepoliitika kontekstis, me ei saa loomulikult majanduskasvu seada ohtu ja peamine eesmärk järgnevatel kuudel on anda endast kõik selleks, et need soovitused ka rakendataks Eh, viimastel nädalatel, nagu ka härra Dombrovskis, eh, käisin ka mina paljudes liikmesriikides, selgitasin neid soovitusi, ma olen veendunud, et kõik meie jõupingutused aitavad kaasa selle, et eh, siseriiklikul tasandil mõistetakse neid soovitusi õigesti ja et parlament ja üldsus sotsiaalpartnerid, tööturu osapooled võtavad omaks need soovitused. Euroopa Parlament on olnud väga oluline partner kogu selles protsessis selleks, et meie majandusstrateegia rakenduks Euroopas nii nagu see tänases institutsionaalses kontekstis ka olema peaks, nii et äh, nüüd lühidalt andsin siis ülevaate meie ettepanekutest. suur tänu, härra Vermoskovitši. järgmisena annaksin sõna härra Hendelile. härra Hendel, kui te soovite ka paari sõnaga kommenteerida seda asja tööhõivekomisjoni liikmetele. ja, äh, jah mul on väga hea meel, et pärast pikaajalist haigust olen taas teie hulgas ja tahaksin täna kõiki neid, kes minu haiguse perioodil vahendasid mulle tervi-, paranemissoove. mul läheb veel mõnda aega selleks, et taas, nagu öeldakse, rea peale jõuda, aga ma tänan juba ette kõiki toetuse eest ja iseäranis südames tahaksin eh, täita oma naisasetäitjat proua Ulskogi, kes üheteist kuu vältel on vedanud kahekordset koormat ja ei jätnud midagi tegemata, ma nii et ma tänan sind tõepoolest südamest ja ma tänan sind toetuse eest ja mul on rõõm sinuga taas koostööd alustada see oli nüüd natukene üllatuslik ja lisa vürtsi, aga nüüd tagasi reaalsusesse. järgmisena annaksin ma sõna esimese vooru kõnelejatele, tehke palun nii lühidalt kui võimalik, kolme minutiga võiksite ühele poole saada ja alustan raportööridest Euroopa poolaasta raportid EKONi ja tööhõivekomisjonist ja kõigepealt saab sõna proua Hüübner, kes asendab täna raportööri, nii et palun, proua Hüübner. ainult täna asendan, meie raportöör ei saanud lihtsalt osaleda ja ta palus, et ma jagaksin teiega siis järgmiseid äh, argumente ma räägin siin nüüd komisjonile, härra Rossati äh, oli äh, väga rahul teiega kolmel põhjusel, kõigepealt sellepärast, et te keskendute kõige olulisematele küsimustele nendes ähm, soovitustes ja teiseks on ta rahul sellega, et äh, tuuakse täiesti mõistlikult välja need faktorid, mis on hapra majanduskasvu taga Euroopas ja euroalas täpsemalt ja kolmandaks tervitab ta seda paindlikkusmehhanismi. tal on kolm küsimust teile kõigepealt ei ole sugugi selge, kuidas Euroopa Komisjon tahab motiveerida liikmesriike äh, reforme ja neid soovitusi rakendama, kuidas nad seda, kuidas nad kavatsevad neid motiveerida ja siis äh, liikmesriikide mobiliseerimine struktuurireformide läbiviimiseks, see on samuti ülioluline Euroopa poolaasta kontekstis. ja kolmas küsimus puudutab VKE-sid, me oleme juba nüüd mõnda aega rääkinud sellest, et äh, VKE-dele tuleb äh, parandada juurdepääsu finantseerimisele ja kuidas siis täna sellega on, nende juurdepääsuga ja järgmine küsimus on poolenisti minu küsimus, soovitused euroalale, kes äh, peaks siin neid tulemusi tooma nendes küsimustes, mille osas te olete lootused euroalale seadnud, aitäh! suur tänu! ma arvan, et me nüüd anname sõna ka tööhõivekomisjoni raportöörile Sergio Gutierrez Prieto ja siis on võimalus volinikel vastata, härra Prieto, palun. Gracias, presidenta, y muchas gracias a los comisarios por... aitäh, proua juhataja. aitäh volinikele nende sissejuhatuse eest meie e, ühisel istungil. riigipõhised soovitused kujutavad endast üldiseid põhimõtteid eh, selleks, et saavutada häid tulemusi, need on tehtud heade kavatsustega, aga samas eh, on käimas eh, läbirääkimised nõnda öelda pisiasjade osas, milles meil ei ole võimalust kaasa rääkida. kuid nendest soovitustest ei Eh, leiama neid teid, kuidas tegelikult makromajandusliku tasakaalustamatuse kui suure probleemi vastu võidelda. kuidas saavutada majanduskasvu? on äh, riike, kus majanduskasv on väga väike majanduskasv on erinevates riikides olnud väga erinev, eriti kümne rikkama ja kümne vaesema Euroopa Liidu liikmesriigi vahel ja see erinevus on kujunenud seitsme kuni kaheksakordseks. kuidas me saaksime seda tasakaalustamatust tasakaalustatuseks muuta? kõigepealt kogu see eelarvepoliitika eelarvepoliitika on erinevates liikmesriikides ju väga erinev. seda enam, et liikmesriikide kapitali, kapitaliseeritus on erinev, tööhõive määr liikmesriikides on erinev, maksustamise määrad on erinevad, tasakaalustamatus väljendub ka öö, kulude ja koormuse jaotamisel ja nüüd on nii, et riigid ei suuda enam selle tasakaalustamatusega toime tulla, nad ei suuda katta ka,, katta oma kohustusi sotsiaalvaldkonnas, tervishoius ja eriti keeruline on olukord nende jaoks, kes on pikaajaliselt töötud. Äh, proua Merkel ütles Saksa parlamendis Bundestagis, et äh, töö äh, turureformide osas ollakse ebapiisavalt paindlik ja seetõttu ka väga ebatõhus ja tänu sellele ei ole õnnestunud proua Merkelil saavutada neid kõrgeid eesmärke, mille ta püüdis saavutada pikaajalise tööpuuduse vähendamisel, aga ka lühiajalise tööpuuduse vähendamisel me ei suuda neid arenguid tööturul kontrollida, me ei suuda neid protsesse juhtida on toimunud väga mõõdukad muudatused ja töövõtjate eh, võimalused olla taas konkurentsivõimeline on tegelikult väga väikesed ja see on tegelikult viga. Eh, see suurendab tasakaalustamatust ja kui me ei suuda inimeste töötasusid niimoodi Eh, paika panna, et tasakaalustamatus ei süveneks, eh, siis see õõnestab meie sotsiaalsüsteeme. kõigepealt annaksin sõna härra Dombrovskisele, palun. suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest, ma üritan lühidalt eh, vastata mõnedele nendest, ülejäänud volinikud kindlasti tahavad ka midagi lisada. kõigepealt Äh, see, et me keskendume ähm, tõesti riigipõhistes soovituste puhul sellesse, et see ühtlustada siis äh, poolaasta protsessiga, suur tänu nende äh, tunnustavate sõnade eest, teiseks, riigipõhiste soovituste täitmine loomulikult on võtmetähtsusega, aga nagu me ikka ja jälle oleme rõhutanud, sellepärast et seda küsimust küsitakse meie käest tihti, tegemist on riigipõhiste soovituste, mitte ettekirjutustega nii et kuidas soovituste täitmist äh, parandada, noh seda läbi selle, et liikmesriigid tunnevad, et äh, et nad on selle protsessiga seotud, et tööturu osapooled neid aktsepteerivad ja seda me üritamegi siis äh, pidevalt teha, ühtlustades selle poolaasta süsteemiga ja esitades need riigipõhised soovitused varem, selleks et liikmesriikides oleks rohkem aega ära kuulata ka äh, Äh, asjast huvitatud ja et, et neil oleks siis rohkem aega teha selgitusi meile. Äh, ja meie peamine eesmärk on see, et liikmesriigid mõistaksid neid soovitusi ja võtaks need oma poliitikatesse üle. euroalale suunatud äh, soovitused, need on suunatud ametlikult Eurogrupile ja põhimõtteliselt Eurogrupp kui instants peaks siis omavahel nüüd läbi rääkima ja otsustama, kuidas euroala riikide makromajanduslikke poliitikaid niimoodi omavahel äh, kokku sobima panna, et need soovitused oleksid täidetavad. ja mõned elemendid tulid siin veel välja, sissetuleku lõhed, äh, sellest räägib proua Tyson ja konsultatsioon ja maksustamine, me oleme käivitanud äh, õiglase maksunduse algatuse ehk äh, selle eesmärgiks on siis see, et ettevõtte tulumaksusüsteemid oleksid õiglasemad ja, ja Pierre räägib sellest kindlasti ka täpsemalt. suur tänu, proua Täissen, palun. voorzitter, ik ga van de tolkenfaciliteit. aitäh, proua juhataja ma kasutan ära seda, et täna on tõlge olemas ja vastaksin siis äh, härra Preeto küsimusele. IMF-i uuring ähm, järjest suureneva ebavõrdsuse kohta ja selle kohta, et äh, see ebavõrdsus peaasjalikult tuleb, tuleneb sissetulekute ebavõrdsusest, on leidnud kinnitamist. OECD uuring on selle juba varem kinnitanud seal nad on samuti viidanud, et ebavõrdsuslõhed ainult äh, kasvavad ja et see samuti äh, lämmatab majanduskasvu. kui äh, me tagaksime maksu sissetuleku ümberjaotamise võrdsemalt, siis see olukorda parandaks, nii et me oleme nende uuringutega kursis, aga Valdis ütles täiesti õigus, et me saame tegutseda ainult teatud meetmete kontekstis. me esitame soovitusi liikmesriikidele ja saame siis loota, et nad lähtuvad nendest ähm, ja meie saame ise Euroopas ka teatud äh, meetmeid siis ette võtta selleks, et need e-, eesmärgid täita. Need äh, erinevates soovitustes on äh, tehtud äh, viiteid ka just nimelt sellele, et kaitsta tuleb eriti kõige haavatavamaid elanikkonnagruppe, nende jaoks tuleb eraldi meetmed välja kujundada ja tuleb vastu astuda tööturu killustumisele. nii et on riigipõhiseid soovitusi, mis on konkreetselt selle teema võtnud sihikule, sest me oleme näinud erinevaid analüüse, mis kõik sellele viitab, et siin on asjad läinud allamäge. nii et peaeesmärk on meil tagada suurem konvergents sellest on komisjon ka rääkinud ja üritame siis nüüd äh, selle eesmärgi saavutada nende vahenditega, mis meil on kättesaadaval, nii et äh, suurem konvergents, aga ka kvaliteetsev kon-, konvergents selleks, et äh, kodanike elu oleks lihtsam. me kasutame avatud koordineerituse meetodit, nii et me kavatseme äh, rohkem ära kuulata ka huvigruppide seisukohad Euroopa poolaastaga ühtlustamise protsessi ja nii edasi, kõik see peaks stimuleerima äh, majandusarengut. eesmärgiks on kindlasti see, et me kasutaksime praeguseid vahendeid ära nii hästi kui võimalik. aga teatud soovitused on juba hakanud vilja kandma ja see on ka selgelt näha. ma arvan, et selle aasta poolaasta ettevõtmine on tõesti sotsiaalset mängu juba ja nüüd härra Moskovitši, palun. nii nagu ma selgitasin oma sissejuhatuses, on terve rida liikmesriike, seitseteist, kus, kelle puhul on tehtud äh, maksupoliitilisi soovitusi. eesmärgiks on loomulikult vähendada maksukoormat tööjõule ja teiseks maksubaasi laiendamine, nii nagu Valdis ütles Euroopa Komisjoni demaršid äh, on üsna uued äh, ja ma olen siin parlamendi ees tutvustanud ka varem, see on meie jaoks väga oluline, äh, sest et me oleme nende sammudega tegelikult vastanud parlamendi nõudmisele, meie demaršis on neli soo-, hooba, kõigepealt baasanalüüs meie ettevõtete et maksusüsteem, ettevõtte maksusüsteem ei maksa, ei vasta praegusele olukorrale, see maksusüsteem on vananenud ja tänastele väljakutsedele lihtsalt ei suuda vastu panna, meil on vaja seega maksupoliitikat kahekümne esimeseks sajandiks, mis siis osalt aitaks, aitaks võidelda ebavõrdsuse vastu maksumaksjate vahel, mis aitaks tagada teatud läbipaistvuse Äh, ka tegelikkuses ja väga oluline on see, et äh, riigikassa ei jääks tühjaks, me näeme praegu tohutut maksudest kõrvalehoidmist, tähendab seda, et äh, maksud lihtsalt ei jõuagi riigikassasse, ettevõtted küll Äh, tekitavad rikkust, kuid maksu ei maksa. kõigepealt siis ettevõtte konsolideeritud äh, maksubaas, äh, Mariann on sellega väga hästi kursis, selleks on ette nähtud kaks faasi, kõigepealt ühtne maksuümbrik ja pärast seda siis konsolideerimine. parlament on seda aga palunud, meie ka, aga me oleme näinud seda, et äh, see on viimasel viiel aastal olnud blokeeritud ja üritame selle asja juurde siis nüüd tagasi tulla. teine hoob, mis on meie jaoks oluline, on, on tegelik maksumäär. me ei taha olla nõus enam sellega, et äh, liikmesriigid, äh, kes äh, Euroopa territo-, vabandust, et ettevõtted, kes Euroopa territooriumil rikkust toodavad, maksu ei maksa, nii et tegelik maksu poliitika siis peab olema selline, et makstakse maksu seal, kus toodetakse, kus tulu toodetakse. kolmandaks, äh, me oleme nõudnud läbipaistvust, nagu te teate, meie esimene direktiivi ettepanek automaatse infovahetuse kohta, maksuotsuste kohta, on jõudnud nüüd konkreetse sammuni, siin me nõuame öö, ähm, riigipõhist aruandlust, praegu on mõjuanalüüsiga tegemist ja siis tuleb konsultatsioon, me ei taha sugugi tagasi võtta seda sammu, vaid me tahame, et see läbipaistvuse ettevõtmine käiks käsikäes ettevõtete huvidega. neljas hoob esimest korda ja öö, ma olen selle asjaga tegelenud tunde ja tunde juba, on välja kujundatud Eh, mitte koopereeriv, koostööd tege-, mitte koostööaltite riikide kohta, me tahame välja tuua need reeglid ko-, konkreet-, eh, vabandust, need riigid konkreetselt on need, kes ei ole sellega nõus ja ütlevad, et nad teevad küll koostööd ja see on minu meelest eh, väga kene, kena, sellepärast et see ongi siis pannud need riigid, kes on praegu nimekirjas standarditest kinni pidama äh, ja see on minu arust väga kena, need standardid, äh, mis on G20-s ja Maailma Kaubandusorganisatsioonis ette kirjutatud, nii et äh, sellised nimekirjad mm, teinekord toovad ka tulu, kuigi nende vastu astutakse. või ollakse, me ei ole nendega rahul. me oleme teinud äh, teatud liikmesriikide puhul konkreetsemaid analüüse vastavalt sellele nimekirjale, me näeme, et sellest on olnud kasu, nagu ma ütlesin, ja see aitab viia kindlasti kahekümne esimese sajandi jaoks sobiva maksupoliitikani. Thank you very much. suur aitäh, härra Moskovitši. mõned inimesed on palunud sõna. ma ei tea, kas meil vabaks mikrofoniks ähm, veel aega jääb, igal juhul nimed paneme kirja. aga nüüd ma annaksin Äh, juhatamise järje üle kolleeg Gualtierile, kes siis äh, juhib meie koosolekut teises küsimuste voorus. aitäh, Marita! ja nüüd sa-, saavad sõna variraportöörid. poolteist minutit igale variraportöörile. Alfred Sante eh,, äh, palun, aitäh, kõigepealt ma sooviksin tänada komisjoni selle eest, et te olete kontsentreeritumaks muutnud seda ja liht- ja tõhusamaks muutnud selle protsessi ja ühtlasi vähendanud soovituste arvu. komisjon on öelnud, et kasv Euroopasse on naasmas, aga eh, samas eh, selleni jõudnud protsessid on suhteliselt lühiajalised. see meenutab mulle IMF-i eh, arvamust Euroopa konkurentsivõime kohta tegelikult äh, palju rohkem on sõltuvust tööjõust. me kõik teadvustame, kuivõrd habras on see praegune taastumine. aga struktuurireformidega on tööjõuturul ähm, tekkinud väga suuri muutusi, tõsiseid äh, muutusi seoses selle nii-öelda paindlikumaks muutumise, muutmisega, sellepärast et töökoht on muutnud, muutunud millekski palju ebakindlamaks. ja sellepärast see, mida me teeme, seda ei ütle mitte turud, vaid seda ütlevad valijad. Itaalia, Prantsusmaa, Hispaania viimased valimised näitavad, et tegelikult valijate jaoks Euroopa äh, tasandil tehtu ei ole muljetavaldav. erinevused liikmesriikide vahel ja liikmesriikide sees kasvavad reegi-, regioonide vahel, põhja ja lõuna vahel olevad erinevused kasvavad. Eh, juurdepääsu eh, puudumine sotsiaalteenustele ja koolitusele on jätkuvalt re-, eh, reaalsus ja tihti tundub, et meil lähevad omavahel sassi majanduspoliitika koordineerimine ning konvergents. Poli-, poliitika konvergents praegu võib suisa kahjulik olla. me ei saa jätta inimestele sellist muljet, et turgude juhtimise asemel Euroopat tegelikult juhivad turud, ehk selle asemel mitte Euroopa ei juhi turge, vaid turud juhivad Euroopat minu arvates vaja on piisavat paindlikkust, et oleks võimalik parandada sotsiaalsed probleemid nendes kohtades, mis on kõige enam kriisi all kannatanud. Sofia Ipeiro, IPP. Todos igualmente à mesa e saúde assim também um, esta primeira conclusão de que é necessário a política para se regressar a um crescimento. suur tänu, mina tahaksin tagada selle, et me jõuaksime siiski jätkusuutliku majanduskasvuni majanduskasv peab mõjuma positiivselt tööturule, eriti noorsootööpuuduse määrade vähendamisele, nii nagu ka siin täna juba on öeldud, on oluline see, et liikmesriigid kujundaksid üheskoos Euroopa Komisjoniga välja soosivad meetmed Portugalis me oleme näinud äh, seda, et kõik töökohad on loodud just nimelt tänu sellele Euroopa toetusele, aga vähe on töökohti, mis on loodud investeeringute tõttu. nii et äh, investeeringutele tuleb tähelepanu pöörata, nii näiteks nagu on äh, Junckeri plaan ette näinud. on oluline, et, et liikmesriigid rakendaksid siiski vastutustundlikku majanduspoliitikat ja viiksid läbi olulised majandusreformid ja loomulikult peab nendega kaasas käima ka sotsiaalreformid. on väga oluline, et me annaksime äh, oma kodanikele sotsiaalset kaitset ja see saab olla ainult euroalale kasulik. on oluline see, et liikmesriigid oma ülemäärase eelarve puudujäägi vähendaksid. aga mis nüüd puudutab äh, sotsiaalkindlustussüsteemide järjepidevust, need ei ole praegu äh, ajas püsima jäävad, meil on siin tõsine lähimuspoliitiline äh, probleem samuti. me teame, et pensionite valdkonnas, äh, miinimumpalga valdkonnas on liikmesriigiti olukord väga erinev ja põhimõtteliselt on see teema liikmesriikide pädevuses, kuid kui suures osas äh, on ette nähtud see, et nende erinevustega ka arvestatakse selleks, et äh, struktuurilistest defitsiidist üle saada. väga oluline on see, et äh, riigipõhised soovitused ei tohi unustada neid äh, tohutuid jõupingutusi, mille on teinud Euroopa kodanik täna majanduse saneerimisel ja seega on väga oluline see, et Euroopa institutsioonid räägiksid ühel keelel. me ei saa toetada kodanikke, Äh, jõupingutuste eest ja samas äh, järgmisel päeval öelda, et nii palju on vaja teha ja et olukord on kehv. So uh, Anthea. aitäh, Anthea McIntyre. aitäh. tore on kuulda komisjoni positiivset aruannet Ühendkuningriigi kohta, kus on öeldud, et Ühendkuningriigi majandus jätkuvalt kasvab, töötus kahaneb ning et tööhõivet eeldatakse kiiresti kasvavat üks koma üheksa protsenti, komisjon väidab niimoodi, mitte mina. ja tegelikult möödunud nädalased andmed näitavad sama äh, seitsme aasta jooksul äh, kohta kõrgeim öö, äh, palgakasv, kaks miljonit inimest on rohkem tööl ja rekordiliselt kõrge naiste arv, kes tööl käivad. komisjon on varem öelnud, et struktuurireform äh, ja paindlik tööturg äh, Ühendkuningriigis on, ähm, on toonud kaasa positiivsed tulemused ning möödunud kuine tööhõive nõukogu ütles, et vaja on pühendumust sotsiaalreformidele kõikides liikmesriikides. sealhulgas tuleb luua õiged tingimused kasvuks ja töökohtade lisandumiseks. tekib küsimus, mida saab Euroopa Liit teha? kas komisjon on seda meelt, et kui õiguslik regulatsioon oleks vähem keeruline, siis sellisel juhul oleks ettevõtetel ka lihtsam töökohti luua? ja veelgi konkreetsemalt, kas komisjon arvab, et kas sellega, et Äh, konkreetsete õigusaktide keerulisust vähendatakse või võetakse need üldse tagasi, et niimoodi oleks meil võimalik äh, saavutada püsiv mõju tööturgudel. kuueteistkümnes liikmesriigis kahekümne kaheksast on valitud mit-, mitte, on tehtud valik mitte kasutada tööaja direktiivi, kas see ei ole signaal, et komisjon võiks selle tagasi võtta niimoodi, et liikmesriikidel õnnestuks rohkem ja paremaid töökohti luua? tänan, asepresident Dombrovskis. aitäh, aitäh nende küsimuste eest esimene küsimus puudutas Euroopa Liidu ja euroala majanduskasvu. me tõesti näeme, et see kasv tugevneb, kevade prognoos on pisut positiivsem kui talve oma, aga see kasv on jätkuvalt väga aeglane. käesoleval aastal räägitakse pooleteise protsendisest majanduskasvust euroalal meie ülesandeks on, seega majanduse taastumist tugevdada ja meie arvame, et see poliitiliste meetmete kombinatsioon, kuhu kuuluvad ähm, fiskaalelemendid, majanduselemendid, meie arvates see õigustab ennast antud olukorras. tõsi ta aga on, et lühiajalised faktorid praegu toetavad kasvu, sinna alla kuuluvad madalad naftahinnad, ECB eh, e poolsed meetmed ja ka nõrgem euro. kuid need on sellised asjad, millele me ei saa väga pikaks ajaks kindlaks jääda või nendele toetuda ja sellepärast me peame ähm, praegu midagi ette võtma selleks, et pikaajalist mõju saavutama saavutada. võtan edasi järgmise küsimuse noorte töötuse kohta. nagu te teate, on noorte töötus Euroopa Komisjoni üks põhilisi prioriteete. soovime, et see initsiatiiv tõesti tulemuslikult saaks ellu viidud ja me hiljuti teatasime ka, et me anname või teeme ettemakseid nendele liikmesriikidele, kus see probleem on eriliselt tõsine. ning ähm, seda küsimust on kasu, äh, on käsitletud ka selles raportis, mida ma oma alguse sõnavõtus rääk-, mainisin. konvergents liikmesriikides ja liikmesriikide siseselt on üldiselt suur soovitakse nendest erinevustest lahti saada ning me räägime ka ehm, vastavatest meetmetest, sealhulgas on neid räägitud, neid kajastatud seal raportis. mis puudutab nüüd Ühendkuningriigi seisu, siis Ühendkuningriik tõesti on näidanud üsnagi häid tulemusi. komisjon käivitas mõni aeg tagasi parema õigusloome initsiatiivi, siis on meil ka Brexit, mõlema eesmärgiks on muuta Euroopa Liidu õigustik ehm, kvaliteetsemaks ja tulemuslikumaks, võib-olla kolleegid mind täiendavad. jah, palun, proua Tyson. aitäh, juhataja härra Sämtile. ma mm, ütleksin põhimõtteliselt sama, millest rääkis Valdis. me liigume sellises minimaalse sotsiaalkaitse tasandi suunas ja liikmesriikide suurema konvergentsi suunas. mina kutsuksin üles neid saadikuid, kes selles suunas on nõus liikuma, toetama ka seda raportit, millest siin juttu on olnud, niimoodi, et meil oleks võimalik jõuda kokkuleppele Euroopa tasandil, sellepärast et niimoodi on meil võimalik liikuda selles suunas, nagu te soovite. proua Ribeiro, kuidas õnnestuks sotsiaalkaitsesüsteemi jätkusuutlikumaks muuta. siin on nüüd tegu tõesti väga erilise väljakutsega. tegelikult selles asjas me saame vaid liikmesriike üles kutsuda seda äh, asja tegema, see ei ole täiesti me-, meie kätes. aga jätkusuutlik äh, sotsiaalkaitsesüsteem on tegelikult kogu Euroopa huvides. milleks me oleme nii palju rõhutanud ähm, pensione ja, ja tervishoidu? ökonoomsus on tähtis. palju asju on võimalik paremaks muuta ja juurdepääsu on võimalik inimestele paremaks muuta, need pea, need asjad peavad käsikäes käima. Ehm, pensionide jätkusuutlikkus, parem juurdepääs eh, tervishoiule ja pensionide piisavus. proua McIntyre'ile ma ütleksin, et loomulikult on meil vaja paremat õigusloomet, vähem õigus, vähem õigus riiklikku regulatsiooni, ei, see ei ole nüüd päris õige eesmärk. tähtis on, et see õiguslik regulatsioon parem oleks ja seda komisjon ka vaatab, et kuidas meil oleks võimalik seda õigus, õiguslikku regulatsiooni Euroopa tasandil paremaks muuta. siinkohal sooviksin ma rääkida ka investeeringute paketist. tihti inimesed räägivad ainult EFSA-st, investeeringufondist, aga on olemas ka kolmas asi, nimelt luua parem investeeringukliima, niimoodi, et investeeringud saaksid õitseda ja edukad olla. ja see tuleb kasuks ka siseturu funktsioneerimine, see on meie agendas ka olemas. Ehm, me peame muutuma konkurentsivõimelisemaks, me peame vaatama seda, kuidas ettevõtjatel oleks võimalik Ähm, edukad olla, aga teisalt peame muidugi arvestama ka sotsiaalsete äh, küsimustega ja loomulikult neid asju on võimalik paremini teha. Pierre Moskovitši. ma tahtsin lühidalt äh, tulla selle juurde tagasi, mida ütles Valdis äh, seose kohta, mis on konjunktiiri ja reformide vahel. jah praegu tegemist on selgelt majanduse paranemise perioodiga praegu ja see on aga meie soovitustes, tegemist on tsüklilise äh, majanduskasvuga ja see kindlasti on äh, sõltuvuses ka sellest, et äh, intressimäärad on madalal, kütus on odav ja kvantitatiivne lõdvendamine samuti mängib oma rolli ja loomulikult äh, nüansid siin ja seal on, aga kõiki euroala probleeme see õrn kasv ei paranda, see kasv on küll praegu tugev, aga tsükliline siiski. ja mingil hetkel äh, tsükkel pöördub, äh, nii lihtsalt tsükli puhul on. ja mm, keegi meist ei arva, et sellisel perioodil peaks nüüd peatama reformide kavad, ja ei peaks enam majandust toestama, tegelikult on nii, et potentsiaalne majanduskasv eruala riikides on praegu väga väike, kuskil ühe protsendi juures, ja mida me tahame siis saavutada, on seda protsenti tõsta, seda tänu nendele struktuurireformidele, mille me oleme välja pakkunud, ja äh, komisjon siis ette näinud ühelt poolt selle, et eelarvet tuleb konsolideerida nii, et äh, ei seaks majanduskasvu ohtu need siis äh, sotsiaal- ja tööhõivepoliitikate tõhustamine ja siis investeeringute kava, mis peaks vastama peaasjalikult nendele probleemidele, millega täna silmitsi Euroopa investeeringute mõttes, me näeme seda, et investeeringud on väga väikesed, me oleme praegu äh, viisteist protsenti ähm, allpool sellest nivoost, mis meil oli enne kahe tuhande kaheksanda aasta kriisi. nii et äh, võib tekkida oht, et meil tekib äh, kahe, ähm, kahekiiruseline Euroopa, millest me ei ole sugugi huvitav ja me peame toetama eriti neid sektoreid, mis loovad töökohti ka homseks. aitäh ja homme tegelikult plenaaril ähm, on ka kavas Junckeri plaani heakskiitmine. ja nüüd äh, kolleeg Luke kõneleja mikrofon. Äh, suur aitäh, härra juhataja, tahaksin rääkida saksa keeles ja mul on küsimus härra Dombrovskile, Dombrovskisele. ma tahaksin küsida Ühendkuningriigi ja Prantsusmaa kohta. mõlemal riigil on ülemäärane eelarve defitsiit, mis ületab kolme protsenti. Prantsusmaa puhul äh, neile on antud taaskord kolmandat korda juba pikendus selleks, et asju korrigeerida, seda viimase kuue aasta jooksul. ja seekord on neile antud aega asju korrastada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aastani Prantsusmaa äh, koha, kohta väideti, et see Äh, võimalus anti neile sellepärast, et nad rakendavad tõhusaid meetmeid ja pärast äh, käesoleva aasta juunit kavatsetakse kontrollida, kas Prantsusmaa on neid meetmeid äh, efektiivselt tõhusalt rakendanud, tahan küsida, milliseid meetmeid nad on rakendanud ja kas tõhusalt ja mil määral väheneb Prantsuse riigieelarve puudujääk ja mis olid need põhjused, miks Ühendkuningriigi puhul jõupingutused tunnistati ebapiisavaks, ehkki eh, Ühendkuningriik ei ole rikkunud ei soovitusi ega ei ole Ühendkuningriigil ka eh, sellel määral ülemäärast riigieelarve puudujääki kuidas on äh, võimalik, et suhtumine euroalasse kuuluvate riikide ja sinna mittekuuluvate riikide puhul on nii erinev? ALDE Group. Aldest, äh, kolleeg Toilas. jaa, vielen Dank. Äh, aitäh, härra juhataja. proua Tyson, härra volinik, tahaksin Alde nimel küsida muuhulgas Äh, riigipõhiste soovituste kohta. ühelt poolt on meil tegemist äh, siduvate kohustustega ja teisalt on küsimus sellest, mil määral liikmesriigid neid soovitusi rakendavad. tegemist on ju ebapiisava sidususega nende soovituste elluviimisel. kas teil on jäänud mulje, et viimasel ajal on tõepoolest nendesse soovitustesse hakanud tõsisemalt suhtuma ja rakendavad konkreet- ja mida teeb komisjon, et rakendada konkreetseid samme, et seda saavutada. mis puudutab riigipõhiseid soovitusi, siis neid lugedes jääb mulje, et üle-euroopaline plaan, mis aitaks majandusprobleeme ületada, puudub, me teame ju sellest, et majanduskasv äh, sõltub väga paljuski sellest, et majandus suudab toota seda, mida tõepoolest on võimalik ka turustada, siis tahaksin teada, kui palju on võimalik riiklike äh, plaanide kaudu turuprotsesse mõjutada terve rida poliitilisi jõude on aga seisukohal, et et poliitikute ja riigi jõupingutustega on võimalik luua töökohti, samas aga näitavad empiirilised uuringud, et need liikmesriigid, kus see on jäetud ka turujõudude juhtida, on tulemused palju tõhusamad. aitäh, järgmine kõneleja Marian Haaken. aitäh volinik Dombrovskis, te ütlesite, et äh, vaid eile ilmus see raport ja viis päeva on il-, möödunud äh, ÜRO raportist. kõik Euroopa Liidu riigid on selle lepingu ratifitseerinud, mille kohta äh, ÜRO raport ilmus, üks nendest on ka Iirimaa. raport muuhulgas ütles, et Iirimaa reageering kriisile oli ebaproportsionaalselt keskendunud just nimelt äh, avalikele väljaminekutele täis äh,, näiteks sealjuures tervishoiule ja nii edasi ja räägiti ka kaitsetutest inimestest. muuhulgas tsiteerin seda, seal oli juttu sellest, et need kokkuhoiumeetmed tuleb järk-järgult äh, kasutuselt maha võtta ja tegelikult tuleb arvestada seda, mida on saavutatud nüüd. Iirimaal on riigipõhiseid soovitusi neli, üks nendest ütleb, et tuleb kasutada äh, ootamatult oodatust suuremat tulu selleks, et selle arvelt katta defitsiiti. ma arvan, et tegelikult ähm, kahe raporti vahel võib olla erinevusi, ma sellepärast sooviksingi küsida, kas komisjon tegelikult arvestab neid kohustusi, mis liikmesriigid endale juba on võtnud selle ÜRO inimõiguste lepingu alusel ja kas teid mõjutavad ka need rahvusvahelised lepingud ja kuidas te neid arvestate või näidab, näitate riigipõhistes soovitustes? kolleeg Kiigold, lugupeetud volinikud, aitäh, et tutvustasite neid riigipõhiseid soovitusi. mul on põhimõtteliselt kaks märkust ja küsimust. kõigepealt nendes riigipõhistes soovitustes keskkonnadimensiooni enam ei ole, see varem suunistes oli. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli kaheksa soovitust, ehm, mille teemaks oli rohelise maksu nihe samuti oli varem juttu keskkonnakahjulike ainete kasutuse vähendamiseks ning seitseteist soovitust kutsusid üles energiatõhususe inte-, paremale arvestamisele. nüüd kahe tuhande viieteistkümnendal aastal oli maksunihke kohta vaid üks soovitus e, keskkonnakahjulike ähm, ainete kohta ei olnud ning taastuvenergia kohta ei olnud ühtegi ähm, soovitust, mis tähendab seda, et kakskümmend kakskümmend äh, agendast te olete nagu nendest riigipõhistes soovitustes loobunud ja mina olen väga pettunud sellest, sellepärast et see on absoluutselt vastupidine see, mida te varem olete meile lubanud. Te olete meid alt vedanud keskkonnalubaduse osas. miks nii? majanduse rohestumine tegelikult on mõttekas ka konkurentsivõime suurendamise seisukohalt ja miks me nüüd näeme sellist reaalsust? möödunud nädalal ma tegelesin selle teemaga, ligipõhiste soovitustega, selleks, et välja selgitada, kas liikmesriigid on midagi teinud, ehm, on vaja materjale, aga ma leidsin omal oma näo, oma silmaga, et tegelikult konkreetseid tabeleid asjade seisu kohta, andmeid on väga raske saada. asepresident Dombrovskis, jah, aitäh, päris palju küsimusi. mina teen otsa lahti ja siis kolleeg äh, Pierre jätkab. ülemäärane defitsiit ähm, Ühendkuningriigis ja Prantsusmaal. mis ma selle kohta sooviksin öelda? kõigepealt Ühendkuningriik ei kuulu selle regulaarse juhtimis- ja võimaliku sanktsioneerimismehhanismi alla. mida me seal siis teeme? me saame Ühendkuningriigi puhul lihtsalt konstateerida, et nad ei ole piisavalt meetmeid võtnud oma ülemäärase eelarve puudujäägiga tegelemiseks. aga sellele mingisuguseid järelmeetmeid ei järgne. edasi Prantsusmaa. Prantsusmaa kuulub selle juhtimismehhanismi alla ja nagu te ise ka õigesti ütlesite, pidi Prantsusmaa esitama oma ettepanekud eelarve kohta kümnendaks juuniks. ja Prantsusmaa seda ka tegi. paar sõna selle kohta veel täienduseks. kui me seda materjali vaatasime, siis me ütlesime väga selgelt, et Prantsusmaa peab nii fiskaale fiskaal- kui struktuuri poole pealt rohkem ette võtma. null koma viis protsenti käesoleval aastal, see on tegelikult nõukogu otsus ja tegelikult nagu Pierre ka ütles, me praegu analüüsime Prantsusmaa ettepanekut selleks, et tuvastada, kas see vastab nõukogu soovitustele ja meie analüüsi tulemus siis ka peaks selguma peatselt. põhiline aga on see, et Suurbritannia suhtes teatud menetlusi ei kohaldata, Prantsusmaa suhtes aga küll. ehk see on üks erinevusi. edasi soovituste, riigipõhiste soovituste elluviimine ja see omanikutunne. ma juba mainisin seda, kuidas me püüame riigipõhiste soovituste elluviimist ähm, parandada, me püüame seda teha niimoodi, et nagu püüame paremini liikmesriike kaasata, püüame paremini põhjendada oma soovitusi niimoodi, et tulemuseks oleks tasakaalustatum lahendus, mis oleks liikmesriikidele vastuvõetav ja, e-, ja seal elluviidav see ühine planeerimine, ühisturg, ühine majandus- ja rahaliit, ühisvaluuta, need kõik vajavad teatud poliitikate koordineerimist. just sellega me tegelemegi praegu. nüüd ÜRO dokumendid loomulikult me arvestame ka rahvusvahelist raamistikku. ja ma olen ka juba öelnud, et tegelikult meie eesmärgiks on ka intensiivistada Euroopa poolaasta sotsiaalset dimensiooni. Marion vist peaks ähm, sellest veel rääkima. nüüd keskkonnadimensioon nii nagu ma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesin, oleme me soovituste arvu umbes kolmandiku võrra vähendanud ja lähtunud vaid ühest põhimõttest. me oleme püüdnud mitte dubleerida selliseid poliitikaid, mis on teiste poliitikavaldkondadega seotud on olemas energiaraamistikke, kus me saame ähm, tähendab, poliitika selliseid alasid, kus me saame rääkida energiatõhususest ja muudest keskkonnaasjadest. see, et keskkonnaküsimused on kadunud riigipõhistest soovitustest, ei tähenda kindlasti mitte justkui komisjon enam selle asjaga ei tegeleks. ja peale selle, kui on väga suuri kõrvalekaldeid, siis meil on alati võimalik uuesti hakata nende asjadega tegelema. härra Moskovitši, ma tahaksin natukene täiendada seda, mida Valdis äh, ütles. kõigepealt Prantsusmaa versus Ühendkuningriik. üks äh, märkus on oluline nimelt äh, üks asi ühendab äh, neid liikmesriike nimelt mõlemad on saanud uue tähtaja selleks, et äh, tingimustest kinni pidada mm, stabiilsuse kasvupakti puhul, need on siis seatud aastateks kaks tuhat kuusteist, seitseteist. nii et üks äh, ei ole sugugi paremas olukorras kui teine, sellepärast et tähtaeg on sama, härra Lukel on muidugi õigus, äh, kui ta ütleb, et Prantsusmaa juba kolmandat korda on saanud pikenduse, aga on kaks erinevust, kõigepealt see, ja kõik on sellest ilmselt teadlikud, et Ühendkuningriik ei ole euroala liige ja seega need äh, kohustused, mille Ühendkuningriik on võtnud, on äh, oma oluliselt vähem siduvad äh, kui need, mis on Prantsusmaa jaoks kohustused ja selle tulemuseks on siis meie soovitused ka vähem olulised härra Luke, äh, ma eiran praegu teie vahemärkust. Äh, teine erinevus on see, et Ühendkuningriigi puhul tuli teha järeldus, et äh, nad ei ole võtnud tõhusaid meetmeid kasutusele. me oleme öelnud, et nad peavad Äh, üks koma sei-, ühe koma seitsme koma viie protsendi võrral äh, eelarve puudujääki vähendama, nad ei ole seda teinud ja selle tulemuseks on see, et me peame ütlema, et äh, meetmed, mis on võetud kasutusele, ei ole olnud tõhusad ja on seotud uus eesmärk. Prantsusmaal ei ole sugugi asi nii, sellepärast et viimase kolme soovituse puhul, kolme tähtaja puhul ei olnud nii, et äh, nad pole võtnud äh, tõhusaid meetmeid, vaid äh, põhjuseks oli midagi muud ja me peame selle üle vaatama, analüüsima. Te mainisite aluslepinguid oma vähemärkuses, me rakendame stabiilsuse kasvupakti kriteeriume ja seda me peame ka tegema. ja järgmine märkus puudutab härra Toileri märkust, nimelt see, et kas need soovitused võetakse ka omaks väga raske on muidugi mõõta seda kuidagi. jah, võib-olla see on kusagil seal viieteistkümne protsendi peal, aga meil tegelikult ei ole mingisugust statistikat selle kohta, mis on aga selge, on see, et mida vähem liikmesriigid äh, selle, need soovitused on omaks võtnud, seda vähem neid ka täidetakse ja sellepärast me seda omaks võtmist olemegi üritanud parandada ja ma ütlesin seda ka alguses, äh, keskkonnamaksuste äh, osas me ei ole muuseas loobunud sellest poliitikast oma mandaadi ajal. ja sellepärast me tegelikult olemegi teinud vähem selliseid konkreetseid soovitusi ja rohkem strateegilisi soovitusi ja sellepärast me arvame, et meie ülesanne ongi rohkem nagu selgitada siseriiklike parlamentide ees, tööturu osapoolte ees ja Euroopa Parlamendi ees oma soovituste iseloomu. ja niimoodi me ilmselt saame tagada selle, et need soovitused on äh, ka paremini omaks võetavad ja nendest peetakse ka kinni uh,. Uh, sorry, just härra Dombrovskis vabandust, ma üritasin, unustasin ühele küsimusele vastata. nimelt, kas on kerge rakendus ähm, kohta tulevat infot äh, mõista ja tulemustabeleid mõista, nii nagu härra Kiigolt küsis, jah, tegelikult on meil äh, tabeleid, mida on väga lihtne lugeda, nimelt äh, ilma teated siis nende soovituste kohta. iga soovitus Äh, mis on suunatud liikmesriikide jaoks, on eraldi tabelisse kantud ja seal on väga selgelt näha, kas on edasiminekud tehtud või ei, isegi pildid on seal kaasas nendel graafikutel. nii et need tabelid on väga lihtsad, me nimetame neid ilma ennustu-, ilma ülevaadeteks, härra Kiigold. me oleme selle analüüsi teinud äh, härra Dombrovskis, aga meil ei ole võrdlevat tabelit kõikide liikmesriikide kohta. see, tabelid on väga tehnilised ja sellepärast ilmselt äh, see ongi meelega tehtud nii tehniliseks ja sellest on kahju, sest muidu saaksite survestada liikmesriike paremini. härra Dombrovskis räägib ilma mikrofonita no me üritame kokku panna liikmesriikide lõikes tabelit, see peaks olema võimalik, loomulikult on meie huvides, et äh, oleks äh, võimalik seda graafikut ka lihtne lugeda äh, nii liikmesriikide põhiselt kui ka Euroopa Liidu üleselt. suur tänu, Mariann Tyson. ma lühidalt vastaksin proua Harkini küsimusele. jah me võtame arvesse oma rahvusvahelisi kohustusi, eh, sealhulgas ka inimõiguste alast seadusandlust ja rahvusvahelisi kokkuleppeid, kuid eh, tuleb jääda realistlikuks. me võitleme kolmel rindel korraga, eelarveprobleemid, millega tuleb maadelda, selleks eh, praegu soov on, peab taganttuult ära kasutama, teine rinne on struktuursed muutused ja reformid tagamaks selle, et asjad oleksid stabiilsed ja ka tulevikus vastupidavamad, et tulevik oleks natukene helgem. me teame, et seda on väga raske saavutada, eelmine komisjon ja parlament on üritanud seda saavutada ja siis on meil vaja rohkem investeeringuid. ja sealt ongi eh, siis korrunud välja meie kolmas rinne, nimelt eh, investeeringute kava ja viimane kasvuanalüüs on näidanud seda, et äh, see võitlus on hakanud vilju tooma, aga kui me vaatame nüüd äh, riigipõhiseid soovitusi üksikute liikmesriikide kohta, siis siin on näha, et äh, mõnede riikide jaoks, sealhulgas Iirimaale, on tehtud soovitusi, et nad arvestaksid rohkem oma haavatavate gruppidega, et kaitsta neid, kes on ühiskonnas kõige kehvemal positsioonil tagamaks selle, et äh, majanduskasv, mis saavutatakse, oleks ka kõiki kaasav. suur tänu. Äh, Patrick Learik kuue fraktsioonist, palun. suur tänu, äh, härrad, prouad volinikud, ma tahaksin kõigepealt tänada teid selgituste eest, aga ausalt öeldes üks asi üllatab mind tõsiselt. mis iganes on olukord on alati need soovitused ühed ja samad. ja seda tehakse kogu aeg ühtemoodi, kogu aeg survestatakse tööjõudu, kogu aeg vaesuspoliitikaga on tegelikult tegemist, kogu aeg survestatakse äh, töövõtjaid ja Pierre Moscovici äh, äh, rääkis, et majanduskasvu varem ei olnud ja need soovitused olid vajalikud ja kasinuspoliitika oli oluline, aga täna on majanduskasv siis tagatud, äh, aga kasinuspoliitika tuleb jätkata, mitte kunagi ei ole siin räägitud äh, sellest, et äh, suured ettevõtted, suured hargmaised ettevõtted ja pangad istuvad tohutute rahade otsas. mitte kunagi meile ei rääkinud sellest, et pangad ei taha toetada investeeringuid, ei, ei toeta näiteks ähm, keskkonnasõbralikku üleminekut ja nii edasi, räägitakse viie presidendi aruandest, aga nemad on võtnud täpselt samasuguse suuna. ma ei hakka sellest siin pikalt rääkima, aga enne sellise aruanne koos, ma kohe lõpetan, härra esimees, enne kui ja meil on kõigil äh, ainult üks võimalus sõna võtta enne kui selline äh, raport koostatakse, miks ei võiks teha ülevaadet selle kohta, et kuidas need soovitused on rakendatud ja kuidas on lood äh, stabiilsuse kasvupaktiga, aga inimeste vaatevinklist, mitte ainult makromajanduslikust vaatevinklist. nii et äh, selle asemel, et kogu aeg rääkida meile uuest majandus- ja rahaliidust ja selle toestamisest, millal hakatakse rääkima sotsiaalliidust, demokraatlikust liidust, keskkonnaliidust? Delhi Karima Telli, palun. suur tänu, härra juhataja, austatud volinikud. mul on üks äh, kiire küsimus. Äh, mikrofoniga on probleeme, proua Telli, palun vahetage. palun vahetage kohta, proua Telli Merci, monsieur. suur tänu, härra juhataja. härrad äh, volinikud, proua volinik, kas te olete loobunud äh, vaesuse vähendamise eesmärkidest, äh, mis on seatud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kontekstis? kui see nii on, siis ma olen ausalt öeldes üsna närvis. volinikud kuidas te kavatsete siis nüüd konkreetselt äh, võidelda vaesuse vastu, ebavõrdsuse vastu, mis isegi Ühendkuningriigis äh, kasvab, äh, kodutute arv on plahvatuslikult tõusnud, töötute arv samuti ja samuti nende inimeste arv, kellel ei ole inimväärseid elamistingimusi. kas te võiksite täna meile siis kinnitada, et et äh, sotsiaalpoliitilises mõttes on ka teie kavades midagi üldse järele jäänud, me oleme väga mures. me näeme seda, et ei ole konkreetselt äh, soovitusi sotsiaalpoliitika osas, meie räägime siin aastaid Euroopa Parlamendis sellest, et äh, sotsiaalstandardid tuleb mingisugusel miinimumtasandil tagada, tuleb tagada miinimumsissetulek tuleb äh, rohelised töökohad tagada ära. Moskovitsi, teie rääkisite ka tulevikust ja ma ütlen teile, kahekümne esimesel sajandil näeme me ökoloogilist äh, üleminekuperioodi ja kätte on jõudnud äh, roheliste töökohtade ajastu, need töökohad on energiasektoris, taastuvate energiate sektoris, kuidas te kavatsete tagada selle, et et võetakse arvesse kõik see ka Euroopa poolaasta perioodil. ja härra Moskovitši, te olite majandusminister Prantsusmaal, teil oli mõte, äh, Sikkub härra esimees, härra Moskovitši, teil oli euroala eelarve ettepanek, kus on sellega tänaseks jõudnud äh, ja mida teha, sest et asi on pakiline? härra Kovaltieri, palun pidage kinni kõne ajast, sellepärast et muidu teised inimesed ei saa sõna ja ei saa oma küsimusi esitada. poolteist minutit, äh, ma olen küll üsna helde teiega, aga üle kahe minuti ma ei saa sobida, lubada kellelegi, Mari-, Marisa Matias. suur tänu. suur tänu, et osalete meie kohtumisel, mul on äh, mõned äh, märkused. iga kord, kui me räägime siin äh, nende soovituste osa, soovituste vastuvõtmisest ja omandamisest, siis on see jutt natukene imelik. Euroopa Komisjon, Euroopa Liit muudkui rõhutavad sellele, kui oluline see on, et need soovitused võetakse omaks. ainus asi aga, mis nende soovitustega tehakse, on ähvardamine ja liikmesriikide šantaseer-, šantažeerimine ja räägitakse ainult sellest, mida tehakse siis, kui neid soovitusi ei täideta, vaadake, mis toimub praegu Kreekas, äh, nii nagu on see toimunud teiste liikmesriikidega enne. aga need soovitused, mul tuleb siin meelde veel üks küsimus, mis minu meelest on väga oluline. selle asemel, et probleeme lahendada, on komisjon teinud ettepaneku äh, jätkata sama ravimi kasutamist, võtmise kasutamist ja selle asemel, et leida mingisugused uued lahendused, eh, tekitab ta sellega uusi probleeme. Need uued probleemid, mille välja mõtlevad institutsioonid praegu, on öö, eh, pensionisüsteemi jätkusuutlikkus ja see uus probleem peaks siis kuskil legitimeerima selle, et eh, on täiesti pensionisüsteemid laiali lahutatud, aga pensioni probleem seisneb selles, et meil on nii palju töötuid ja milleks meil on nii palju töötajaid, mille pärast, sellepärast et need kasinuskohad peale suruti. sada tuhat äh, töökohta on äh, Portugali jaoks näiteks läinud kaduma pärast äh, programmi, kolmsada tuhat inimest on lahkunud ja loomulikult on pensionisüsteemid sellepärast surve all millal te kavatsete hakata lahendama tegelikke probleeme, mille te olete ise tekitanud, selle asemel, et kogu aeg uusi välja mõtlete sest on täiesti selge, et äh, meie eesmärk on kogu aeg üks ja seesama, tahetakse liikmesriikide majandussüsteemid hävitada, äh, riigipõhised soovitused, äh, tegelikult on makromajanduslik ignorantsi periood, programm, sekkub härra esimees, te võtate teistelt inimestelt ple-, aja ära. Roberto, ma juba lõpetasingi, nii et ei oleks olnud vaja sekkuda. Laura Gia, palun Grazie, presidente. suur aitäh, härra juhataja, lugupeetud volinikud. meil oleme pidevalt üks ja sama olukord. me muudkui räägime eelarve konsolideerimisest ja riigipõhistest soovitustest. me räägime majanduse kasvu stimuleerimisest, siis sanktsioonidest, kui kohustusi ei täideta ja siis ma küsin endalt, kas see ei tähenda mitte maanilist skisofreeniat? tegelikult me mõtleme kogu aeg välja ringikujulist ruutu ma tõepoolest olen iga kord rabatud, kui ma seda kuulen ja tegelikult eh, ma ei saa aru, miks ma peaks olema kohutavalt vaimustatud, kui tööpuudus on langenud üheteistkümnelt üheksale protsendile, üheksale protsendile. mõelgem selle üle, on ju nii palju inimesi, kes elavad olukorras, mida ei saa sugugi nimetada inimväärseks. ja seda kõike meie Euroopas, selles mõttes vajab meie Euroopa manner sügavaid muudatusi, eh, struktuurireforme, sotsiaalset kaitset ja ma väga vabandan, ma pole sellest sõnagi kuulnud. ma tahaksin tõepoolest rõhutada, et inimesi on vaja kaitsta, Euroopa kodanikud vajavad kaitsmist, ma kuulen lakkamatult igasuguseid eh, majanduskasvu tõstmise meetmeid, aga ma ei ku-, kuule kunagi ettepanekuid mis kaitseksid kodanikku. jõudsin õige aja jooksul oma jutt ära rääkida uh,. So uh, we would not done. no tõesti, palun pidage kõneajast kinni, muidu ei jää aega uh,. volinikud kindlasti on nõus ühes voorus vastama, Tom Van Tekken. Langer de spreektijd. Blijkbaar, maar ik zal mijn vragen kort houden. Uh, De meest grote uitdagingen, mevrouw de commissaris, zijn inderdaad jeugdwerkloosheid en langdurig. Eh, mida aeg edasi, seda pikemaks lähevad kõned. minu jaoks on murettekitav asjaolu, et riigipõhistest soovitustest noorte töötus on paraku hooletusse jäänud. noorte töötus ei tundu enam olevat komisjoni jaoks äh, prioriteet ja pikaajaline töötus on paljude liikmesriikide jaoks probleem, mida komisjon sellega ette võtab? aitäh, Toomas Mann! <clears throat> jah, suur aitäh! ma leian, et see esmane arvamuste vahetus oli väga oluline selgeks, et tegemist on riigipõhiste soovitustega, tegemist on ettepanekute, mitte määrustega ja meie jaoks on oluline äh, nõuetest kinnipidamisega ja me võime ennast loota sellele, et tulevikus äh, me suudame sel kombel luua väga palju häid näiteid, millest tulevikus eeskuju võtta. proua Tysonilt ma tahtsin küsida, et kui tööturureformi ja sotsiaalsüsteemide äh, reformide teel asju korraldada, siis ma väga vabandan, see tähendab taaskord äh, Eh, püütakse liikuda selle poole, et olemasolevaid kaitsesüsteeme lammutada, neid süsteeme, mis liikmesriikides toimivad. teiseks, kas meie fondid on piisavalt paindlikud, kui me räägime sellest, et väga paljud jätavad õpingud pooleli ja nende osatähtsus õpilaste hulgas on väga suur, siis mida me teeme selleks, et kasutada olemasolevate fondide vahendeid et äh, liikmesriigid saaksid neid äh, kasutada, äh, sest praegu on see tegelikult fondide vahel täiesti võimatu. ühelt poolt me räägime eelarvepoliitikast ja kokkuhoiust ja teisalt eraldi, eraldi investeerimisest, tegelikult on tegemist ka täiesti kokkukuuluva Äh, protsessiga, mis peaksid käima käsikäes, muuhulgas selleks, et luua täiendavalt töökohti. meil on vaja luua muuhulgas tasakaal ja seda on võimalik ka äh, kommunikatsiooni teel toetada, seda protsessi. Annemans. aitäh, kolleeg Annemans. Micro, micro. Mikrofon, palun. Oké. Okay. Voorzitter, dank u wel. Om de zoveel tijd verschijnen we hier dus om... Suur aitäh, ikka ja jälle peame me tegelema nende riigipõhiste soovitustega ning vaatama ehm, makromajanduslike tasakaalustamatuste menetlusi. võib-olla lähenemine on siin vale, sellepärast et äh, kui me idoliseerime eurot, siis on tulemuseks halb poliitika. Saksamaa on muutumas võimetuks Eurotsoon on asetatud musta nimekirja, sellepärast et Saksamaa tulemused on väga head võrreldes kõikide teistega. Saksamaa peab midagi otsustavat ette võtma mina tahaksin teada, millised on struktuurimeetmed, mida Belgia on viimastel aastatel ette võtnud, sellepärast et Belgiale on ju antud vaid mõned soovitused. tööhõivevolinik, mida te kavatsete teha Belgias sellise praktilise probleemiga nagu noorte töötus? aitäh ja kolleeg Palas! suur tänu! majanduskasvu struktuursetele probleemidele Euroopas on, tuleb leida lahendus ja kui ma vaatan äh, prognoose Prantsusmaa jaoks, äh, tööpuudus ainult kasvab, investeeringud kohalikul tasandil on kadunud ja see tekitab ainult lisasurvet Äh, tööturule, aga ei ole konkreetseid soovitusi näiteks äh, selles osas, et võib-olla peaks leida lisaraha äh, sõjalistest kulutustest Prantsusmaa muhul. Prantsusmaal me näeme seda, et ka rändesüsteem on täiesti teistsugune kui teistes liikmesriikides. nüüd haridusteemas on ka probleemiks, võrdsus igal pool Euroopas kasvab ja sellest on ka rääkinud IMF ja teised institutsioonid, äh, ränk on olukord ja mitte midagi ei räägita novaatorlikest tööstussektoritest, kuigi me teame, et see on ju äh, homogeense kasvu tulevikuks ja äh, me eksime tihti ja nende soovitustega samuti me eksime, kas me ei peaks nüüd midagi tegema teistmoodi, härrad volinikud? Uh, I... aitäh! ma saan vaba mikrofoni all ainult ühe küsimuse lubada, proua Sander jõudis esimesena. suur tänu, härra esimees, volinikud, tõesti, tänane majanduskonjunktuur on natukene parem ja väga äh, hapralt on hakanud äh, majanduskasv äh, taastuma, kuigi nagu härra Dombrovskis ütles, on see majanduskasv ikkagi väga-väga tagasihoidlik, aga me näeme seda, et erinevates liikmesriikides on olukord väga-väga erinev. lisaks äh, sellele on seniste poliitikute mõju olnud ka erinev äh, äh, töötute kategooriate jaoks. meil on üks tüüp töötuid, nii nagu öeldi, kes absoluutselt ei ole saanud mitte midagi kasu sellest majanduse, majanduskasvu taastamisest, nimelt pikaajalised töötud ja minu küsimus on järgmine, millised algatused on ette näinud Euroopa Komisjon ja millised rahalised vahendid äh, selleks, et võidelda sel-, seda tüüpi töötuse vastu, nimelt pikaajalise töötuse vastu? härra Dombrovskis uh,. Thank you uh,, Mr uh, Chairman, so I will try to uh, maybe uh, respond to some of the uh, blocks of the questions uh, because uh, some of the questions were uh, more or less going the same uh, direction uh,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 annan sõna edasi oma kolleegidele. vabandust, ma ei näinud kolleeg Taibor Zaanit, kes oli kõnelejate nimekirjas, te ei olnud seal öö, äh, omal kohal, ma saan teile anda sõna vaid maksimaalselt minutiks, et teil oleks võimalik nüüd küsimusi esitada. aitäh selle võimaluse eest. tehniline märkus ainult tahtsin selle tõstatada. tööhõive või töötuse statistika. ILO-l ja teistelgi organisatsioonidel on selline imelik äh, tava, et tööl käivateks loetakse isegi neid, kes näiteks üks tund päevas tööd teevad. ütleme näiteks ungarlane Mm, töötab Ühendkuningriigis, ka see võib moonutada üldpilti, nii et äh, nende arvude ja statistikaga tuleb olla väga ettevaatlik, et äh, need ei moonutaks asja. volinik Tyson, aitäh, juhataja. inimesed äh, huvituvad inimestest ja süsteemidest ka võib-olla te ei saanud kolleegi eh, jutust aru, aga komis-, Euroopa Komisjon on seatud ja määratud selleks, et teenida Euroopa inimesi. idee on anda inimestele paremad võimalused tööd leida, parem sotsiaalkaitse, parem tulu ning ka jah, parem sotsiaalkaitse mõned kolleegid on siin rääkinud eesmärkidest, mida nad soovita-, sooviksid näha saavutatuna. meenutan, et me tegutseme kindla õigusliku raamistiku tingimustes ja me ei saa seada eesmärke sellistes küsimustes, milles meil pädevus puudub. sellepärast me just nimelt Euroopa kakskümmend kakskümmend egiidi all koostööd teemegi, ehk me püüame koostööd teha, aga Euroopa Liit ei saa kõike üksinda teha, paljud asjad tuleb ära otsustada koos liikmesriikidega, te teate seda väga hästi. siin on ka kuulda olnud kriitilisi noote selle kohta, et liiga palju tähelepanu keskendub sotsiaalkaitsesüsteemide järjepidevusele, eriti just nimelt tervishoiu ja pensionisüsteemidele et nendele on liigselt keskendutud äh, riigipõhistes suude, äh, soovitustes. pensionid, noh, kui liikmesriigid ise soovivad, et pensionid oleksid jätkusuutlikud, noh, meil on ju olemas sotsiaalkaitsekomisjon kes sellega tegeleb, liikmesriigid ise tegelikult on soovinud, et me selle küsimusega tegeleme, et me sellele tähelepanu pööraksime. tahetud on näha, et tulevikupõlvkonnad ka saaksid piisava kaitse ja sellepärast on vaja hoolitseda just nimelt jätkusuutlikkuse eest pensionides. veel üks küsimus puudutas noorte töötust ja riigipõhiseid soovitusi ning pikaajalist töötust võib jääda selline mulje, et noorte töötusele jagub vähem tähelepanu, aga nii see tegelikult ei ole. Valdis juba ütles, et noorte garantii ettemakseid on kolmekümne protsendi võrra tõstetud, see on pretsedenditu, varem ei ole sellist asja tehtud. ehk teiste sõnadega, me suisa maksame liikmesriikidele ra-, raha ette selleks, et ei oleks mingisuguseid äh, barjääre projektide käivitamisel ja liikmesriigid on ka meile tänulikud olnud. parlament on meile ka toetuse andnud selles ettemaksete korralduses, aga me tõesti võtame seda noortegarantiid ääretult tõsiselt ja käesoleva aasta lõpus on meil plaanis üks kohtumine, mille teemaks on noortegarantii ning tulemas on ka pärast seda noortegarantii kogu selle ettevõtmise hindamine, samuti väga oluline. nii et mina kutsuksin teid üles väga tihedat koostööd tegema selle hindamise käigus, aga samuti tegema ka tihedat koostööd liikmesriikide parlamentide kolleegidega. me peame demonstreerima, et äh, olemasolevaid rahaallik-, rahastusallikaid kasutatakse hästi ja et nende rahadega tõesti ka kvaliteettulemust saavutatakse. pikaajalist töötust mainisid ka mitmed kolleegid. pikaajaline töötus on ülimalt selline probleem, mida ei ole kerge välja juurida üheksa kuni kümme protsenti on välja toodud selle teemaga ähm, seoses, aga fakt on see, et ähm, iga, kui ka üks inimene töötu on, siis see on ikkagi üks inimene liialt. üldised töötuse määrad on langemas, nagu ma varem ütlesin, aga pikaajalise töötuse määr on tõusnud paraku ja sellepärast pärast suvevaheaega on meil tulemas ettepanek kasutada Euroopa vahendeid selle probleemiga tegelemiseks ja kasutada sealjuures väga individuaalseid lähen-, individuaalseid lahendusi, sellepärast et väga paljudel nendel pikaajalistel töötudel on mitmeid probleeme, pikaajaline töötus ei pruugi sugugi olla nende ainukene probleem, neil võib olla probleeme lastehoiuga, tervishoiuga ja nii edasi, nii et Ähm, tuleb näha probleemi terve, tervikuna ja tervikuna seda ka püüda lahendada, muuhulgas näiteks sotsiaalfondi rahadega. Toomas Mannile vastus, jah, on võimalik reformida tööturgul, tööturu poliitikat, teha midagi selleks, et tööturg ei oleks killustatud, aga meie eesmärgiks ei ole kaugeltki mitte vähendada sotsiaalset kaitset, me soovime, et juurdepääs tööturule oleks kõikidel, ei saa niimoodi, et osade juurdepääsu tööturule stimuleeritakse ja teisi aga surutakse sealt välja. kõikidel inimestel peavad olema võrdsed võimalused, noortel peavad olema ähm, võimalused tööle minekuks. esimene samm tööturule heaks sammuks võivad olla ka sellised suhteliselt ebakindlad töölepingud, ta on siiski eh, samm, aga samas see ei ole pikaajaline lahendus. me peame kindlasti tegelema tööturu killustatusega ja parandama nende inimeste olukorda, keda ma mainisin. ja veel üks küsimus. härra Annemansile vastus ähm, puudutab Belgiat. ma ei ole Belgia ametnik, ma olen Euroopa ametnik, me tahame kasutada noorte või rakendada noorte tööhõivet ähm, parema tuleviku teenistusse. me soovime kasutada Euroopa poliitikat, poliitikavahendeid selleks, et sünniks töökohti ning et noortel oleks võimalused. härra Moskovitši võib-olla on natukene äh, ilmselt ei ole juhusega tegemist, et kõik küsimused, mis praegu jäid vastamata, olid Värsost esitatud küsimused, härra Leirak, meie komisjoni eesmärgiks ei ole kasinuspoliitika, igasuguseid definitsioone võib esitada ja tihti definitsioonid ühe ja sama asja peale ei lähe sugugi kokku, aga meie prioriteet sugugi ei ole kasinuskava, vaid hoopis meie poliitika on majanduskasvu taastav kava äh, ja töökohtade taastamise kava meie kavad on hoopis teistsugused. kui eelmise komisjoni kavad, eelmine komisjon keskendus äh, kriisi ähm, mõjude leevendamisele, meie keskendume sellele, et majanduskasv jääks äh, kestma, majanduskasv ja töökohad. ma ei hakka siin kõnet pidama, aga tooksin kaks näidet selle kohta, mida me kindlasti ei ole ette võtnud. ma ei ole absoluutselt nõus sellega, mida te ütlesite. Te kõigepealt ütlesite, et äh, et me teenime ühe või teise ettevõtte huvesid. mina istun teie ees eelarvevolinikuna ja äh, rääkisin hetk tagasi teie, teile eelkavad, eelarvekavadest ja sellega me üritame tagada just nimelt selle, et hargmaised ettevõtlused lõpetaksid äh, selle, et nad hoiavad äh, maksudest kõrvale, mitte kõik nendest muidugi ei hoia kõrvale, aga siiski paljud nendest, kui nad saavad mängida natukene, siis nad hoiavad ka nendest maksudest kõrvale me tahame võidelda sellega, et tegeletakse agressiivse maksuplaneerimisega ja see ongi meie ettevõtmise tagamõte. ja ma loodan, et siin parlamendis äh, toetatakse seda samamoodi, sest et me ei äh, saa enam äh, lubada seda, et meie kodanikud peavad välja kannatama selle, et nemad maksavad oma makse ja see on ka täiesti normaalne, et nad makse maksavad, ettevõtted aga neid ei tee, seda ei tee sellepärast et nad hoiavad ähm, kõrvale kasutavale süsteeme, mis on täiesti läbipaistmatud ja teiseks tuleb rääkida sellest, et äh, tuleb ka tegelikult maksustada, ei saa lubada enam seda, et ettevõtted, kes Euroopas teenivad tulu, siin maksu ei maksa või väga vähe. maksu tuleb maksta seal, kus rikkust äh, toodetakse ja nüüd investeeringud, ma selle asja juurde tagasi ei tule, aga Junckeri kava selleks ongi suunatud selleks, et äh, keskenduda homsetele investeeringutele, sellest ei piisa muidugi ainult, äh, see ei ole mingisugune imerohi, see Junckeri kava, aga sellest on abi. Äh, tuleb loomulikult läbi viia struktuurireformid ja tagada see, et VKE-del oleks võimalus ellu jääda. proua Telli rääkis ettepanekust, mille ma tegin oma eelmises ametis, aga eelarve suutlikkus jah, eelarve euroala ja taga jaoks see ei ole kuhugi kadunud, see mõte. mõtleme, kuidas seda mõtet edasi arendada, äh, viie presidendi raportis, äh, sellest ma täna pikalt ei räägi, on see mõte siiski sees ja te-, on ära teeninud selle, et sellest räägitakse ära. Palaš küsis mu käest erinevate prioriteetide kohta. teate, millega me tegelikult teeme? me räägime toorainest, mille nimi on äh, reformikavad, riiklikud reformikavad see on meie toormaterjal. me peame lähtuma nendest reformidest, mille on liikmesriigid ette näinud. Prantsusmaal, Prantsusmaa puhul on siis meie soovitused äh, baseerunud äh, äh, Prantsusmaa reformikavadele. ma olen küll läht-, läinud ära Prantsusmaa sisepoliitikasse, aga ma siiski kuulun erakonda, aga mul ei ole sellega mingit pistmist otseselt. mida me üritame siis tagada, on see, et me võtame arvesse selle millised reformid on ette näinud valitsused, millised nad on ise välja valinud, näiteks nagu Prantsusmaa. ja üritame siis jääda oma niistude juurde, nii nagu üritate ka teie siin, olles pärit erinevatest liikmesriikidest. suur tänu. suur tänu. ma tahaksin tänada asepresident Dombrovskist äh, volinik äh, Tysonit äh, ja Moskovitsit äh, selle väga intensiivse ja viljaka arvamuse vahetuse eest. viie presidendi aruandes on ettepanek arvamuste vahetust parlamendikomisjoni ja teiste institutsioonide vahel Euroopa poolaasta küsimustes süvendada ja parlament on ikka ja jälle palunud seda, et sõlmitaks äh, institutsioonide vaheline kokkulepe komisjoniga nende menetluste osas, nii et ootame siis äh, ka seda, et me saaksime panustada juba konkreetselt Euroopa poolaasta rakendamisesse. me tahame käia koos teiega seda tööd äh, parema ja tugevama Euroopa Majandus- ja Rahandusliidu suunas ja rõhutaksin seda, et tõesti meie ees on nüüd uus äh, poliitika, mida üritab komisjon rakendada ja esimesed tulemused selle uue poliitika puhul on juba näha, esimesed majanduskasvu alged on selgelt näha, sellest aga ei piisa. Junckeri kava tuleb kindlasti rakendama hakata, teisalt majanduspoliitikate koordineeritus tagada nii nagu viie presidendi raportis on äh, kirjas, on meil vaja ka sotsiaalpoliitikate osas äh, kolme A reitingut, äh, see on väga tõsine kohustus, mille on võtnud need presidendid ja me peame kõik panustama selle saavutamiseks seda ka läbi äh, uute ähm, vahendite, näiteks nagu automaatne stabilisaator ja nii edasi, see nõuab muidugi tõsist mõttetööd, äh, aga nüüd on midagi kirjas ka Pervanche Peresi raportis juba selle kohta, mis on äh, hääletusel homme, konvergentsimeetmed selleks, et oleks tagatud Euroopa poolaasta puhul suuremad ja, ja paremad tulemused suur tänu, ütleb proua Ulfskog, äh, kolleegid. Äh, tööhõivekomisjoni koosolek jätkub. Äh, meil on veel kaks päevakorrapunkti. aga mul on väga hea meel, et me leidsime võimaluse selleks kuulamiseks ka. me oleme ju võidelnud majanduse eest selle kavaga, majanduse eest võideldes võitleme ka töökohtade eest kolleegid, paariminutiline paus ja siis jätkub äh, meie istung vastavalt päevakorrale, suur tänu!